nendele eesmärkidele, see on väga suur saavutus ja tahan teid õnnitleda selle puhul. niisiis, Euroopa Horisondi kaudu me oleme saatnud tugeva signaali mitmeaastase finantsraamistiku koostajatele selle kohta, kui oluline on teadus ja nüüd on meie ühiseks ülesandeks kaitsta tugevat eelarvet teadustöö jaoks. see on see, mis meil ees seisab, head sõbrad, ja ma loodan teile kõigile, et me suudaksime tagada selle, et Euroopa Horisondist ei saa mitte ainult suurim teadusuuringute ja innovatsiooniprogramm kogu ajaloos, vaid ka selline programm, millel on kõige suurem mõju meie kodanikele. suur tänu. E- suur tänu, suur tänu volinikule ja nüüd äh, arengukomisjoni nimel kolleeg Sanchez Caldentai. suur tänu, lugupeetud juhataja see raport äh, ja see raamprogramm, selle juures on väga oluline õiglus, kui me mõtleme sellele, kuidas me rahastame. Horisont kaks tuhat kahtekümmend, mina oleksin siin meeleldi näinud programmi, mis tegeleb just nimelt äh, kliimamuutustega, soolise võrdõiguslikkusega äh,, terviseküsimustega ja tõstaks nende küsimuste olulist rolli esile. siin on küll ette nähtud suuri investeeringuid, kuid eelkõige eraprojektidesse ja samas eh, siis kasumit teenitakse avaliku rahastuse abil. nüüd eh, tegemist on minu viimase sõnavõtuga siin Euroopa Parlamendi liikmena tahaksin tänada kõiki, kes äh, näitasid üles oma usaldust äh, minu vastu minu ameti ajal. suur tänu kõigile töötajatele, ilma teieta ei oleks võimalik olnud. suur tänu. suur tänu e-, eelarvekomisjoni nimel kolleeg Torvalds, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. kunagi, kui töötasin eelarvekomisjonis tõdesin, et töö on igav ähm, ja mm, süsteemid on keerulised, e-, mitte eriti läbipaistvad ja kui ma räägin Euroopa eelarvest, siis ma pean kasutama neid sõnu, nagu Moedas kasutab ja rahvas arvab üsna sageli, et Euroopa eelarve on nagu üks suur must auk, kuhu kõik rahad ära kaovad. ja seetõttu oli minu meelest äärmiselt meeliülendav olla eelarvekomisjonis see esindaja, kes ütles, et meil on vaja sada kakskümmend miljardit, et sellest tuleks mingisugust kasu ja siis järsku saabus suur üksmeel. mingisuguseid raskusi ei olnud sellega seoses, et veenda tuli kolleege selles, et neid rahu on, rahasid on vaja. kümne, kahekümne aasta pärast võib-olla kogun oma lapselapsed ja lapselapse lapselapsed kokku ja räägin, mida nende taadu tegi ükskord Euroopa Parlamendis ja kuidas ta need sada kakskümmend miljardit Euroopa teadustööle taha sai. suur tänu ja eelarve kontrolli komisjoni nimel proua Tsabajova, üks minut. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid tänane maailm üleilmastub ja üleilmastub kiiresti. peame keskenduma teadusuuringutele, innovatsioonile Euroopa Liidus. Euroopa Liidus ei ole piisavalt rahalisi vahendeid teadusuuringuteks ja uuendustegevuseks võrreldes teiste mandritega ja hoolimata sellest, et just nimelt need valdkonnad toovad meile majanduskasvu horisont kaks tuhat kakskümmend on toonud palju juurde konkurentsivõimele, teadusuuringutele, uuendustegevusele ning soodustanud progressi kogu meie piirkonnas. aga me peame innovatsiooni ja teadusuuringuid tooma ka teistesse Euroopa programmidesse ning lihtsustama menetlusi, me peame ka selgitama äh, teadusuuringute tulemusi paremini meie kodanikele. Horisont kaks tuhat kakskümmend paneb rõhku koostööle ning äh, konkurentsivõimele ja ma arvan, et Horisont kaks tuhat kakskümmend täidab oma eesmärgid ning usun, et äh, järg selle jätk toimib veel palju paremini. suur tänu volinik Moodasele hea koostöö eest. suur tänu ja härra Pusoi, palun üks minut suur tänu, Horisont kaks tuhat kakskümmend on kõige ambitsioonikam teadusuuringute ja arenguprogramm kogu maailmas. ma tahaksin tänada kõiki raportööre, tahaksin tänada Rumeenia eesistujat suurepärase töö eest ning äh, keskkonnakomisjoni raportöörina pean ütlema, et mul on au, et see ettepanek, mille meie tegime teadusuuringuid ja uuendustegevust vähitõve valdkonnas tuleks samuti tähtsustada. suur osa kogu eelarvest, mis oli sada kakskümmend miljardit, on suunatud kliimamuutusele, see oli samuti Keskkonnakomisjoni soovitus. tervitan ka seda, et kolleegid soovisid eraldada rohkem vahendeid tervishoiule, seitse koma seitsmelt suurendati seda üheksa koma kaheteistkümne miljardini, see aitab meil paremini toime tulla tervishoiu valdkonna suurte väljakutsetega ning töötada välja uuenduslikke lahendusi onkoloogia valdkonnas, see on väga oluline tulevaste põlvkondade jaoks, sellepärast et igal aastal tuleb kolmkümmend viis tuhat uut vähkjuht, vähijuhtumit. suur tänu ja Transpordikomisjoni nimel saab sõna proua Virkunen, üks minut. lugupeetud juhataja, tahaksin Transpordikomisjoni nimel tänada kõiki läbirääkijaid, raport on suurepärane transpordikomisjoni arvates on meie, on siin kolm erilist olulist elementi, esimene nendest on see, et me peame suurendama Euroopa teadusuuringute ning arenguvahendeid kõikides liikmesriikides, aga ka Horisont kaks äh, tuhat kakskümmend vahendeid tuleks suurendada viiekümne protsendi võrra saja kahekümne miljardi euroni, see on meie transpordikomisjoni jaoks oluline. meie tööstus peab olema konkurentsivõimeline ka tulevikus ning me peame olema suurte ülemaailmsete väljakutsete kõrgusel, me peame investeerima teadusuuringutesse, tootearengusse. transpordikomisjon leiab samuti, et kliimamuutuse vastase võitluse eesmärkidele on pandud palju rõhku süsinikdioksiidi vähendamine äh, ja, ja, ja on väga oluline ka liikluse seisukohast ja transpordi seisukohast. kolmandaks on meie arvates oluline see, et transpordi jaoks ei loodud oma klastrit, vaid püütakse äh, kasutada ära energia, kliima, transpordi, äh, digitaliseerimise, tööstuse äh, vahendeid optimaalselt, innovatsioon ja teadusuuringud on heas tasakaalus ja loodetavasti ka tulevikus. suur tänu, kolleeg Van Nistelrooy Regionaalarengu Komisjoni nimel aitäh, president, raportöörid, tegemist on läbimurdega pärast viieteist, viiteist aastat tööd Regionaalarengu Komisjonis ja Tööstuskomisjonis. me saame nüüd regionaalarengu fonde kasutada paindlikumalt ka Horisont kaks tuhat kakskümmend projektide jaoks ilma riikliku toetuseta. Horisont kaks tuhat kakskümmend on nagu Airbus, Airbusi lennuk ehk tegemist on siis meie lipulaevaga selleks, et me saaksime kasutada mastaabisäästu äh, ja viia ellu väga tähtsaid teadusprojekte. saame säästa vähemalt kakskümmend viis protsenti. Ühendkuningriik on meil teadustöös esikohal ja samal ajal me näeme, et äh, Äh, viiakse läbi teadusuuringud, mis üldse inimesteni ei jõua ja just sellepärast on väga tähtis, et me näitaksime, mida teadustööga saavutaksime, me peame tähed särama panema. me peame tõesti rahvusvahelisel tasandil ka selgitama, mida me oleme saavutanud. teiseks, tõesti tegime ära kõik, mis võimalik ja sellised tulemused nagu innovatsiooninõukogu ja erinevad projektid, mis on saanud raha, on tõesti väga suurepärane tulemus, mida tasub kiita, aitäh. aitäh järgmisena proua Kadanen põllumajanduskomisjoni nimel. suur tänu, juhataja, Horisont Euroopa programm on väga oluline selleks, et Euroopa Liit säilitaks oma konkurentsivõime, meil on vaja julget programmi, mille abil Euroopa teadus ning uuendustegevus saaks hästi hakkama rahvusvahelises koostöös võrreldes Hiina ja Ameerika Ühendriikidega. põllumajanduskomisjoni raportöörina panen rõhku põllumajandusele, toidutootmisele ja kümnele miljardile, mis on suunatud merede, sisevete, metsade ning äh, maa uuringutega seoses, see on oluline äh, selleks, et vabaneda fossiilkütustel tuginevast majandusest. Euroopa Liit peab panema suurt rõhku toiduohutusele ning lõpetama näljahädaga kogu maailmas, aitama sellele vähemalt kaasa. ja kolmepoolsed läbirääkimised jätkuvad järgmisel sügisel ja hakatakse rääkima mitmeaastasest finantsraamistikust, sellisel juhul tuleb pidada kinni, et kümne miljardi äh, sihtotstarbeline äh, eraldiste äh, osa jääb alles ka siis. kolleeg Rodriguez, üks minut. Um aitäh, president, volinik Horisondi programm on Euroopa jaoks väga tähtis, et tagada tööhõive, majanduskasv ja rohkem kaasata väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid ning neid toetada. väga tähtis on, et tehtaks koostööd erinevate äh, ülikoolide vahel. me soovime toetada noori teadlasi ning Euroopa teadusruumi välja töötada selleks, et äh, vältida ajude väljavoolu. me peame ka suurendama eh, ühtekuuluvust liikmesriikide vahel ja peame arvestama just väga äh, kaugel asuvate äärealadega. väga tähtis on luua siin tõesti teadlaste liit, meil on vaja geograafilist äh, äh, tasakaalu ka tehnoloogia valdkonnas. ning me ei tohi ära unustada alusuuringuid ning samamoodi ka sotsiaalteadused on väga tähtsad, neid ei tohi ära unustada ning ka kultuuri mitte. sest muidu muu, vaatame me inimkonda liiga ühedimensiooniliselt. peame hoolitsema selle eest, et kodanikud saavad uskuda teadusesse ja kriitilisse ühiskonda. aitäh, järgmisena anname sõna fraktsioonide nimel kõnelejatele, Rahvapartei nimel saab sõna härra Puusek, palun, poolteist minutit. aitäh, president. volinikul on õigus, me rääkisime sellest, et kevad, et äh, sellel programmil peavad olema suured eesmärgid ja et programmi tuleb kiiresti rakendada. kiirus on väga tähtis me tahame, et vahendeid eraldatakse sotsiaalse innovatsiooni jaoks, telemeditsiini jaoks ning raha nende projektide jaoks tuleb leida kiiresti ning raha tuleb kohe edasi siis anda ülikoolidele, VKE-dele ning selle programmiga sellele programmile kirjutati sisse ka selge eesmärk ja see on väga hea. palju õnne, volinik! inimesed saavad nüüd paremini aru, mida see tähendab, äh, äh, kui me ütleme, et võitlus vähi vastu, nutikad linnad ja nii edasi. Euroopa Innovatsiooninõukogu peaks tulevikus äh, kujunema sama edukaks nagu Euroopa Tehnoloogia Instituut. me peame ka sellega arvestama ning on väga tähtis, et see programm oleks laiapõhjalisem, et meil oleks siin eraldi finantsvahendid just laiapõhjalisuse tagamiseks. samamoodi peaksid kasu saama sellest programmist sellised riigid nagu Poola, mis varem ei osalenud nendes programmides. palju õnne Euroopa Komisjonile, palju õnne Rumeeniale kui eesistujale ning samamoodi ka kolleegidele Euroopa Parlamendis, tulemus on suurepärane. aitäh ja nüüd Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni proua Cabezon Ruiz, palun. aitäh, president, lugupeetud kolleegid. Horisont Euroopa on väga tähtis programm selleks, et Euroopa Liidus probleeme lahendada ja väga tähtis on, et kaasatud oleksid kõik osapooled. see on tähtis ka selleks, et äh, hinnata ka meie töö sotsiaalseid ja majanduslikke mõjusid. me ei tohi lubada siin äh, ebavõrdsusel suureneda. juba sellepärast on tähtis, et me selle programmiga edasi läheksime. siin on väga selged eesmärgid paika pandud. me soovime vähendada lõhet erinevate piirkondade vahel. sotsiaalne ühtekuuluvus on siin väga tähtis ning need Äh, terviseprobleemid, digitaalmajanduse küsimused äh, on ka väga tähtsad. Äh, kõikide probleemide lahendamisel peaksime me siiski esikohale seadma väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, sellepärast et nemad tagavad Euroopa konkurentsivõime ja ka innovatsiooni Euroopas mul on väga hea meel näha seda suurepärast tulemust, mille saavutasid Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon. aitäh ja järgmisena ECR fraktsioon ja härra Tošenovski, palun poolteist minutit. lugupeetud äh, daamid ja härrad, äh, lugupeetud volinik, suur tänu mõlemale raportöörile selle eest, äh, kuidas te pingutate ja kuidas te olete teinud koostööd, aitäh selle eest. horisont Euroopa kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse on väga tähtis meede selleks, et arendada koostööd liikmesriikide vahel ja mitte ainult ähm, teadusuuringutes. mul on väga hea meel, et me saavutasime tasakaalus tulemuse. mul on väga hea meel näha, et äh, minu ettepanekud nõndanimetatud söepiirkondadele kaasati ka sellesse ettepanekusse, sest need on väga tähtsad selleks, et saavutada energiaeesmärgid Euroopa Liidu tasandil meil on võimalik tõesti muuta teadmisi ja, ja sotsiaal, sotsiaalseid ettevõtlust toetada söe kaevandamispiirkondades. meil on vaja äh, teadmiste vahetust Euroopa Liidu tasandil parandada, sest see on ainus võimalus kasutada sajaprotsendiliselt ära meie teadustulemused. minutit e trenta per il gruppo dell'Alde aitäh, järgmisena proua Viiring, palun, ALDE fraktsiooni nimel. aitäh, president. me rääkisime just üheksandast raamprogrammist ja homme on meil päevakavas ülitähtis hääletus. Horisont Euroopa esimesel lugemisel heakskiitmisega tagame me järjekindluse teadlastele ja innovatiivsetele ettevõtetele Euroopas. ma kasutaksin nüüd võimalust ja öö, räägiksin natukene, kui tähtis see hääletus on. koos nõukogu ja komisjoniga me parlamendis äh, panime püsti midagi täiesti enneolematut äh, kolmepoolsetel läbirääkimistel siis. Äh, kaheksateist kuud peeti Horisont kaks tuhat kahekümne üle läbirääkimisi, Horisont Euroopa puhul kõigest neli kuud. koostöö oli konstruktiivne ja suurepärane kolme institutsiooni vahel. ma tahaksin tänada ka volinik Carlos Muedas. Teil oli tõesti suurepärane meeskond, mis meid toetas ka tema poole pealt nendel läbirääkimistel. aitäh ka Rumeenia läbirääkijatele. Rumeenia eesistujana on suurepärane näide ja eeskuju selle kohta, kuidas väikesed riigid saavad tähtsat rolli Euroopas mängida ning Euroopa kodanike huvides ning innovatsiooni ja teaduse tuleviku huvides soovin ma ka järgmise ametiperioodi ajal sada kakskümmend miljardit eurot sellele programmile eraldada, kuid kõigepealt palun teil toetada seda programmi. aitäh, aitäh ja järgmisena kolleeg Mattias, palun üks minut. aitäh, lugupeetud juhataja, kõigepealt tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest ja selle eest, et olete erinevate fraktsioonide muudatusettepanekuid arvesse võtnud läbirääkimiste juures suur tänu komisjonile ja nõukogule, et jõudsime selle kokkuleppeni. et meil on kaasav võrdõiguslik koostöö teadlaste, ettevõtte ja ettevõtete vahel. see innovatiivne töö ei ole aga võimalik ilma humanitaarteadusi kaasamata. igal juhul kompromiss iseloomustab alati see, et keegi ei ole lõpuni rahul. Ähm, mina pean väga oluliseks humanitaarteadusi, teised leidsid, et on teisi valdkondi, mida on oluline rahastada loomulikult on väga olulised äh, kliimaeesmärgid, aga igal juhul on tegemist hea programmiga Euroopa Liidu jaoks ja äh, ma arvan, et paljud teist ka teavad minu tausta ja mõistavad, mida ma silmas pean. et siin tagareas istuvad inimesed on ka väga olulised, tahan lihtsalt nende tähelepanu juhtida. kolleeg Lunde, palun, Roheliste fraktsiooni nimel. lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik. viiskümmend aastat tagasi tegi esimene inimene oma esimesed sammud kuul Neil Armstrong tuhande üheksasaja kuuekümne üheksandal aastal ning äh, selle taga seisis tohutu teadustöö. see näitab, kui oluline on tugi teadusuuringutele. homme me hääletame Euroopa Horisondi programmi üle läbirääkimised selle üle olid väga intensiivsed, suur tänu komisjonile ja nõukogule äh, koostöö eest. Euroopa Horisondi programmi abil suudame paremini tegeleda kliimamuutustega, paljude teiste probleemidega. Ähm, jätkusuutliku äh, äh, energia kliimamuutuste vaesusega võitlemise jaoks nähakse ette piisavalt summa, nii et nüüd äh, saame me hakata tegelema taoliste probleemidega. aitäh, kolleeg äh, Tamada, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. ma olen rahul koostööga, mida saime, tegime äh, teha raportööri, mõlema raporti puhul, sest et nüüd on piisav tähelepanu nii kliimamuutustele kui ka sellele, et kui oluline võrdõiguslikkus ja kaasatus äh, piisavalt on esile tõstetud humanitaarteaduste rolli ja olulised ei ole mitte ainult äh, tippkeskused ja mm, idufirmad, vaid ka VKE-d. kuid oleme pettunud, et me ei suutnud saavutada vaba juurdepääsu andmetele, ärihuvide kaitse ja isikuandmete kaitse tõttu ja mis puudutab otsuste struktuuri, siis need meetmed, mis on äh, ette nähtud äh, konkurentsivõime äh, ja nii edasi ning samuti ka loodusõnnetused ning tervishoid on olulised teemad, aga ka näiteks liikuvus või ka loodusressursid, põllumajandus, keskkond. oluline on parandada Euroopa kodanike elustandardit et äh, töö Euroopa Horisondiga tuleb järgmisel ametiajal lõpule viia, kuid see, mis on seni ära tehtud, hõlmab endas olulisemaid elemente, et meie tulevik äh, saaks parem ja teadusuuringuid toetatakse ka tulevikus. aitäh järgmiseks kolleegile, pooleteiseks minutiks members were able to get an agreement on the. Äh, suur tänu, mul on hea meel, et jõudsime kokkuleppe Euroopa Horisondi osas, suur tänu kolleegile, kolleegidele äh, Nikale ja Eilerile, suur tänu ka teile, kolleeg Moedas ning äh, suur tänu ka teile, kolleeg Prokk. tegemist on äärmiselt olulise signaaliga ka mitmes finantsraamistiku mõttes ning see põhineb Horisont kaks tuhat kakskümmend loodud alustel ähm, nagu jätkusuutlik äh, energia digitaliseerimine ja nii edasi. tegemist on seni kõige ambitsioonikama programmiga, mis suurendab meie võimekust teadusvaldkonnas ja seab meid liidripositsioonile. eriti oluline on see, mis on äh, see rahastus, mida nähtab põllumajandusele ja toidutootmisele, et tagada piisav jätkusuutlik toidutootmine kõigile. võttes arvesse, et tulevikus ähm, seisab nii Euroopa kui kogu maailm silmitsi toidunappusega, muutustega turgudel ja tehnoloogiliste arengutega Euroopa Horisont tagab, et toidutootmine on tulevikus äh, jätkusuutlikum ja konkurentsivõimelisem ja äh, tuleb vastu inimeste erinevatele vajadustele samuti on mul hea meel, et äh, tugeva, tugeva toetuse saab, ähm, saavad kliimamuutuste vastased meetmed. ootan hääletust homme ja mul on hea meel näha, et Euroopa äh, ka tulevikus jääb liidripositsioonile maailmas neil teemadel. suur tänu, järgmiseks kolleeg Toia, palun, üheks minutiks. aitäh! kokkulepe Euroopa Horisondi üle on Euroopa kodanikele kindlasti heaks uudiseks. meil on nüüd paremini rahastatud tõhusam teadusraamprogramm, innovatsiooni võetakse rohkem arvesse, eelkõige just innovatsiooni kohta käiv, käiv peatükk on valminud suuresti tänu volinik Maidasele ja suur tänu ka kolleeg Kabesonile. usun, et see teadusuuringute raamprogramm on Euroopa Liidu jaoks tohutu edulugu ja see näitab, et me oleme ühiselt tugevamad, me suudame niimoodi tegeleda teemadega, millega me äh, igaüks üksipäini ei suudaks. mul on hea meel, et ka VKE-sid on esile tõstetud uues programmis ning ma loodan, et VKE instituut samuti töö jätkub samamoodi nagu Horisont kaks tuhat kahekümne programmis on ennast tõestanud. siis äh, tervishoiu küsimus on väga oluline kodanikele, nagu ka kliimamuutuste teema. kuulsime täna Greta Thunbergi ja ma usun, et, et me peame tõesti olema väga säästlikud oma loodusressurssidega, võttes arvesse tulevasi põlvkondi. suur tänu, kolleeg Krasnodebski suur tänu, lugupeetud juhataja. palju õnne raportööridele kokkuleppe saavutamise eest Euroopa Horisondi programmi osas. parlamendi ja nõukogu seisukohad olid üpris erinevad, kuid see lõhe suudeti ületada. kolleeg Nika rõhutas täiesti õigustatult, et tuleb sulgeda see lünk teadusuuringute ja innovatsiooni alal. ka koostöö teadusvaldkonnas vajab laiemat käsitlust. loodan. vabandust, lugupeetud juhataja, kas te saaksite öelda minu kolleegile, et ta ei räägiks siin telefoniga? see on väga häiriv. aitäh. ma kardan, et tegelikkuses ei saa meil olema piisavat koostööd, sest et ähm, siin ei ole piisavat seost laienemise ja, ja, ja lisameetmete vahel. me peame mõtlema tulevikule meil on vaja selgeid poliitilisi eesmärke nende riikide puhul, kes ähm, osalevad laiendatud koostöös. selline lahendus tagaks, et Euroopa Komisjon loob vajalikud mehhanismid ellurakendamiseks. suur tänu, kolleeg Tamburana, palun aitäh, lugupeetud juhataja, suur tänu kolleegidele saavutatud tulemuste eest, me oleme üsnagi rahul, üheksakümmend viis protsenti äh, siis kliimameetmete VKE-de jaoks, samuti kultuuripärandi äh, ja äh, sotsiaalsete meetmete juhinde arvakonna jaoks kui mõelda inimkonna esimestele leiutistele nagu äh,, nagu äke või, või radas, siis see oli mõeldud just äh, nimelt äh, inimkonna olukorra parandamiseks ähm, äh, või siis ka näiteks kuivendussüsteemid ja nii edasi. kui aga nüüd äh, äh, mõelda neile liikuvusmeetmetele, digitaalse revolutsioonile, siis me ei tohi unustada ka kõrvalmõjusid. näiteks algoritmid on teatud tehingute puhul mõjutanud turgusid ja samamoodi äh, mõjutatakse nende kaudu ka inimeste emotsioone, näiteks Hiinas, mõelda ka robotitele, tehisintellektile Äh, siis siin on äh, mitmeid juhtumeid, mida tuleb arvesse võtta, alati on lihtsam ennetada, kui tagantjärgi midagi ette võtta. või kui mõelda näiteks kliimamuutustele, meil on vaja siin äh, rohkem tarkust otsuste langetajatele, ka teadlaste puhul, igaühel on vastutus, et äh, alati oleks keskmes inimene ja ökosüsteemide kestlikkus, seda kõigi seadusandlike otsuste puhul. me ei tohi kunagi unustada, mida loodus on meile andnud. loomulik intelligents bioloogilises kehas ja on oluline, et me saaksime tulevikus elada äh, planeedil, mille tervis on samuti hea. aitäh, kolleeg Udritska, palun. suur tänu, juhataja elame raskel ajal. ja raskel ajal on veel olulisem, et teadusuuringute valdkonnas oleksid jõulised vahendid, tugev hääl, me peame toetama ühtekuuluvat tugevat Euroopat, mis tugineb teadmistel, mitte populismil. olen veendunud, et just nimelt Horisont kaks tuhat kakskümmend annab meile need relvad kätte. enne Horisont kaks tuhat kakskümmend oli meil suuri lõhesid Euroopa kaardil, vanad liikmesriigid, uued liikmesriigid, vanad liikmesriigidest said üheksakümmend protsenti teadusuuringute vahenditest, nüüd me ületame selle lõhe. meil ei ole mitmekiirusega Euroopat siin, see uus teadusuuringute toetusprogramm aitab teadusuuringute programmis osaleda ka nendel riikidel, kus ei ole varasemaid tugevaid teadusuuringute traditsioone ja äh, me toetame teadusuuringuid, tugevaid äh, teadlasi, sõltumata sellest, kust nad pärit on. see on tugev sõnum selle kohta, et Euroopa äh, teadusuuringud on tugevad ainult siis, kui Euroopa tegutseb ühiselt. kui me osalesime seitsmendas raamprogrammis, siis keskendusime Kesk- ning Ida-Euroopa andekatele inimestele. Horisont kaks tuhat kahekümne puhul aga tahtsime me laiapõhjalisemat lähenemist. meil ei õnnestunud seda päris teha, sellepärast et meil oli ainult üks protsent teadusuuringutest, aga Horisont kaks Euro Euroopa võimaldab meil nüüd seda teha. selleks on eraldatud piisavad vahendid, suur tänu, volinik, suur tänu raportööridele ja aitäh ka Rumeenia eesistujale. aga pidage meeles, asjad ei sünni iseenesest ning pöörduksin seega se sellega seoses poliitikute poole, ärge oodake oma reformidega uued liikmesriigid, kasutage hästi neid vahendeid, et te saaksite tõhusalt võide-, võistelda Euroopa toetuste nimel ning ärge pöörake neile selga. proua Niibler, poolteist minutit, palun. aitäh, president, lugupeetud kolleegid, volinik, lugupeetud nõukogu esindaja eduka tuleviku võti on investeeringutes teadustöösse ja innovatsiooni. kõigepealt suur tänu, tegemist oli väga suure ülesandega, mis lahendati, suurepärane tulemus meie raportööridelt, eriti teilt, härra Nika ja Eeler samamoodi variraportöörid panustasid, volinik Moedas, nõukogu esindaja, tõesti suurepärane, et te nii lühikese aja jooksul sada kakskümmend miljardit eurot leidsite selleks, et toetada teadustööd ja innovatsiooni investeeringutega. Carlos Moedas täiesti õigustatult üt-, tõi siin välja foto mustast august. mina olin pühapäeval maailma kõige äh, suuremate ehitusmasinate messil ja ma nägin, kui palju on võimalik teha selleks, et keskkonda ja kliimat kaitstes ehitada, see oli tõesti suurepärane kogemus ja just sellepärast on ka väga tähtis, et me just äh, toetame siin tööstuslikku vundamenti ja töövõtjaid Euroopas, et me mõtleme ka inimeste peale liikmesriikides ja samal ajal võitleme ka suurte öö, äh, haiguste nagu näiteks Alzheimer ja vähk vastu vastu. ma tõesti loodan, et homme meil õnnestub suure häälteenamusega see programm vastu võtta, sest siis me oleme tõesti väga selge ja õige sõnumi tuleviku jaoks väljastanud, et tuleb innovatsiooni panustada nutikatesse peadesse kõikides liikmesriikides, see on tähtis ja õige ja aitäh kõigile, kes niimoodi on olnud kaasatud selle programmi väljatöötamisse, aitäh, järgmisena kolleeg Kambus, palun poolteist minutit. suur tänu, juhataja lugupeetud volinik, see on minu viimane kõne siin täiskogu saalis selle parlamendi liikmena ja ma tahaksin tänada teid. ning ähm, äh, tooksin siin kohe mängu ka Horisont Euroopa programmi, see on vägagi seotud minu tööga siin, uus äh, Horisont Euroopa programm, sellel on kolm prioriteeti, mis on äh, meie parema tuleviku äh, retseptiks kliimamuutus, tervishoid, sellele on pandud rõhku. kuulsime Grete Thunbergist täna keskkonnakomisjoni koosoleku jooksul ja, ja keskkonda mainiti ka siin täna täiskogul palju. kliimamuutuse vastu tuleb võidelda, siin ei ole meil mitte mingisugust valikuvõimalust ning meie peame olema liidri rollis selles võitluses ning sõnadelt tuleb minna tegudele. ühesõnaga kolmkümmend üheksa protsenti programmi vahenditest on suunatud kliimamuutuse vastase võitlusega seotud tegevustesse. meie ettepanek on ambitsioonikam kui komisjoni oma ning kui Euroopa Liit tahab olla tulevikus piirkond, mis tõmbab riigi teadusuuringuid, teadlasi kogu maailmast, siis Horisont Euroopa peab olema maailma parim teadusuuringute ning arenguprogramm see peab olema sõltumatu programm, me ei taha jääda teistest maha, me ei taha jääda maha Aasia riikidest, Ameerika Ühendriikidest. me teame, et meil on vaja rohkem teadusuuringuid ning tuleb investeerida vähktõve uuringutesse ning lastevähi vastasesse võitlusesse, samuti tervishoiuprobleem, vaimne tervis, mis on probleemiks paljudele eurooplastele. suur tänu teile viimase viieaastase ametiaja eest. härra Liise, palun, poolteist minutit aitäh, kallid kolleegid, tahan lihtsalt kaks punkti lühidalt välja tuua, siin on väga palju räägitud kliimakaitsest ja toetan seda kõike, mida öeldi, aga selle programmi puhul me ju väga palju tegeleme ka CO kahe vabade tööstustoodete ettevõtetega. kui me räägime sellest eesmärgist, tuleb rääkida Euroopast ja ka sellest, kuidas olla eeskujuks kogu maailmale, kui ülejäänud äh, meie ees kui just äh, eeskuju järgi, siis mingil hetkel meil siin ei ole mitte mingit toodangut. ja näiteks Kristjan Eeler rääkis sellest, et me võiksime esimese CO kahe, kaks vaba, kahe vaba terasetööstuse siin äh, Euroopas püsti panna. teiseks vähk, väga äh, väga isiklik äh, küsimus paljude jaoks meist, ka Manfred Weberi jaoks, tema Helsingis meie konverentsil rääkis, et tema vend suri vähki. Kristjan Eeler äh, ja ka mina oleme väga palju rääkinud juba sellest, kuidas teisi pere, teiste perekondi säästa sellest saastusest ja me oleme siin tõesti teinud äh, konkreetseid samme ja näiteks ka äh, tuleb rohkem tegeleda laste vähki haigestumisega ka õnneks lapsed haigestuvad vähki harvemini, aga kui see juhtub, siis on see eriti hull ja tõesti ainult siis, kui kogu Euroopa teeb koostööd, on meil võimalik seda probleemi lahendada, nii et aitäh kõigile, kes aitasid ja aitäh raportöörile Rahvaparteist Kristjan Eelerile. aitäh, järgmisena härra Pooni, palun poolteist minutit. Panie komisarzu, suur tänu, lugupeetud volinik, lugupeetud daamid ja härrad. ma tahaksin tänada raportööre kogu südamest selle suure saavutuse eest. Horisont Euroopa võimaldab teadusuuringutel esimest korda mängida konkreetset rolli Euroopa konkurentsivõime tagamisel meil on vaja kasutada seda programmi nii suurel määral kui vähegi võimalik, meil peab olema Euroopa teadusbaas, mis võimaldab meil tegeleda tuleviku väljakutsetega. me peame kasutama eravahendeid koos Euroopa vahenditega. ja see peab olema suunatud liikmesriikidele, kus olid nõrgemad tulemused, ainult ühtekuuluvust poliitikast ei piisa selleks, et kahe kiirusega Euroopale lõpp teha. teadus, teadmiste üleandmine on äh, hädavajalik, meil on vaja suuremat avatust, äh, piiriülest, äh, sektorite ülest koostööd, et meil oleks uus teadusuuringute ja innovatsiooni raamistik. selliste tingimustega saame me ähm, võimendada teadusuuringuid kuuekordseks ning aidata neid riike, riike, mis ei ole Euroopas praegusel hetkel liidripositsioonil. peame tegelema keskkonnaproblemaatikaga, energiavarustuskindlusega, julgeolekuküsimustega, tehisintelligentsiga ning kasutame kõiki neid valdkondi ära selleks, et inimkonda teenida peame tagama sünergia selle programmi äh, ühtekuuluvuspoliitika sotsiaalfondide vahel teadusuuringute äh, piirkondliku, piirkondade arengufondi vahel. Poola tahab kasutada selle fondi vahendeid äh, see, selleks, et tagada võimendusefekt äh, ning Euroopa aitab sellele protsessile ju vägagi kaasa Sovko. mina olin variraportööriks telearvamuse puhul ning juba rõhutasin oma varasemates seisukohtades seda, kui oluline on arenevate riikide jaoks Horisont Euroopa. see on oluline ka Euroopa kodanike jaoks. Horisont Euroopa peab andma meile võimalused selleks, et tagada meile kohalikul tasandil kaasav ühiskonda. me peame toetama kohalikke uuendust uuenduse eestvedajaid, ettevõtjaid, aitama neil oma unistusi täide viia ning äh, tegeleda uuendustegevusega oma kohalikus ühiskonnas, et kohalik ühiskond ja kohalikud kogukonnad saaksid nende saavutustest kasu. Mati Riimets, Horvaatia ettevõtja, on üks suurepärane näide sellest, kui hea see algatus on. tegemist oli eduka noore ettevõtjaga kes on äh, loonud elektroonilised hüperautod, äh, mis on saanud kuulsaks suurepäraste toodetena ja on aidanud luua tuhandeid töökohti. see võiks olla inspiratsiooniks kõigile. Horisont Euroopa aitab meie konkurentsivõimet tõsta ning me peame arendama teadusuuringuid ning innovatsiooni. aitäh! ja nüüd oleme jõudnud vaba mikrofoni vooru juurde, kolleeg Faria, palun üks minut. suur tänu, juhataja, lugupeetud äh, volinik Madassa. Por muito que se fosse äh, desejável, temos visto que a inovação nem sempre se traduz em benefícios proporcionais. me tahaksime, et innovatsioon oleks võrdselt jaotatud, aga ei ole. innovatsioonil läheb alati natukene aega, kõigepealt tuleb teadustulemusi hinnata ja teatud teadusuuringute taga on ka riskid. innovatsioon tuuakse alati esile ja tihti ei peata peeta kinni hoolimispõhimõttest, eriti kui tegemist on paradigmade muutusega, kui me räägime siin näiteks fossiilkütuste kasutamisest või siis ka muudatustest põllumajanduses. tööstus kui põhimõte ei saa ainuüksi kehtida. peame lähtuma ka hoolsuskohustusest, sest me räägime siin inimeste tervisest. sellegipoolest on meil siin ka kiirendatud äh, litsentsimenetlusi kuid hoolsuskohustus peab kehtima äh, kõikide teadusuuringute puhul, samamoodi tuleks mõelda ka kulude-tulude analüüsi peale. ning äh, muidugi on tähtis, et me töötaksime välja turvalisi keskkonnasõbralikke lahendusi. aitäh, järgmisele härra Faria, palun üks minut. härra, härra Marias. suur tänu, kallid kolleegid. parem hilja kui mitte kunagi, nagu öeldakse Euroopa Liit jäi hiljaks konkurentsivõime tõlgendamisega, me ei saanud õigel ajal aru, et konkurentsivõime tugineb innovatsioonile ning uuele tehnoloogiale, mitte palkade kärpimisele. seda mustrit suruti peale Kreekale ning teistele Euroopa riikidele. nüüd räägime me investeeringutest ja nii peakski tegema. ainult investeerides tehnoloogiasse saame me konkurentsis olla arvestatavaks jõuks ning tuua sisse tehnoloogia oma ellu tervishoiuvaldkonda. ning äh, me saame taastada ka tervi-, terasetööstuse. tehnoloogiat ei tohiks aga kasutada ettekäändena inimeste koondamiseks. seitse tuhat koondamist on plaanis Kreekas Deutsche Telekomi äh, poolt äh, OTE, German Telecoms äh, on plaanimas äh, koondamisi, komisjon seda ei tohi lasta sündida, palun hoidke sellel silma peal, härra Sõrinja, palun. E e jah, on väga hea, et see parlament on vastu võtnud programmi Horisont Euroopa ning et on vastu võetud ka programm, mis tegeleb digitaalse arenguga. me saame juba praegu lähtuda sellest, et väga paljud leiutised äh, muutuvad reaalsuseks. ühtekuuluvus ja regionaalpoliitika on kokku pandud, samamoodi on kaasatud kõik ning üritatakse lõhesid vähendada. sellega on tegelikult toetatud ka meie sõnumit väljapoole me saame ära kasutada Euroopa Liidu üleilmset potentsiaali. meil on ka eetiline koodeks, moraalsed väärtused, mille eest meie Euroopa Liidus peame võitlema. ja peale selle tuleb arvestada ka kliimakaitsemeetmetega. kõige tähtsam on aga see, et inimene oleks meie teadus- ja innovatsiooniprojektide keskpunktiks. palju õnne, volinik, palju õnne raportööridele, on tõesti väga tähtis, et me selle programmi nüüd vastu võtame. aitäh! Thank you, Chair, and allow me straight away to say congratulations. suur tänu, proua Tõni. suur tänu raportööridele, volinikule, et võtsite vastu uue raam-, programmi äh, enne Euroopa valimisi, see võimaldab meil nüüd äh, rahastamisvahendeid hakata kasutama mitmete programmide, protsesside ning äh, instrumentide rakendamiseks. mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament võttis teadusuuringute ning uuendusvaldkonna lõhe küsimust tõsiselt. meil on olnud suletud klubide süsteem ja need suletud võrgustikud peavad avama, avanema ka nendele liikmesriikidele, kus senised saavutused ei ole olnud nii head me tahame Euroopa Liitu, mis töötab välja kaasaegse konkurentsivõimelise ning jätkusuutliku majanduse. konkreetseid algatusi tuleb teha selleks, et meil oleks, meie teadlased jääksid alles ning tuleksid ka uued teadlased ja me peame aitama neid liikmesriike, kus ei ole nii suured saavutused, see on meie ühiseks vastutuseks ning me peame siin tegutsema ja tegutsema jõuliselt. suur aitäh teile, kolleeg Howard. lugupeetud juhataja, äh, me käime siin nagu ümber paarava pudru ja ei räägi sellest, millest äh, me ei taha rääkida Ühendkuningriigi institutsioonid on aidanud kaasa varasemale programmile ja raportööre ei saa süüdistada, läbirääkijaid ei saa süüdistada selles, et Brexiti küsimusele pole lahendust leida. aga selge on ka see, et ka see Ühendkuningriigi valitsus tahab tihedat koostööd teha selle programmiga, ükskõik kuhu Brexit meid ka ei viiks, ainsaks ohuks on äärmuslik äh, Brexit, mida, mille poole pöörduvad äh, need, kes eitavad kliimamuutust äh, ja mul on väga hea meel, et tipptasemel teadus on Horisont Euroopa rahastamise üheks peamiseks tingimuseks. tipptaset ei edendata sellega, et raha loobitakse lihtsalt laiali, vaid seda tehakse läbi koostöö ja koostöö Ühendkuningriigi teadlastega muudab Horisont Euroopa paremaks, suuremaks ja edukamaks. kolleeg Kosta, palun. ei, ei kolleeg Tomatšits siiski, palun, üks minut on teil sõna. suur tänu, lugupeetud juhataja. Horisont Euroopa loomine ning äh, teadus, täiendavad vahendid teadusuuringutesse ja innovatsiooni on igati kiiduväärt algatus. Euroopa peab tipptasemel teadusesse rohkem investeerima, investeerima rohkem uuendustegevusse, ilma selleta ei ole mitte mingisugust konkurentsivõimet. Euroopa saab siin tuua palju lisaväärtust, aga täiendavad rahalised vahendid ei, ei saavuta meile soovitud tulemusi, kui äh, teaduslikke saavutusi ei äh, hinnata soorituse põhiselt me teame kõik väga hästi, et Euroopa Teadusuuringute Nõukogu äh, projektid, äh, rahastamisprojektid lähevad peamiselt vanadesse liikmesriikidesse, et kõik, mis üle jääb, äh, jääb siis uutele liikmesriikidele. seda tuleb muuta. kõiki teadlasi tuleb koheldada Euroopa Horisondi puhul võrdselt, sõltumata nende päritolu liikmesriigist. ainult sellisel moel saame me meelitada noori teadlasteks, uuendajateks ja anda neile stiimuli jääda oma koduriiki ning äh, luua jõukust, mis toob kasu kogu Euroopa Liidule ning selle majanduskasvule. härra Peterle, palun. suur tänu, lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. selles dokumendis on ka peatükk, äh, kus on kirja, kirjutatud, et meil on vaja rohkem energiat. mulle meeldiks, kui meil oleks siin kirjas, et meil on vaja rohkem tervist. tervishoiu olukord Euroopa Liidus on murettekitav iga teine kodanik võib jääda vähki ja me ei saa luua rohkem Euroopat, kui meil on rohkem vähki ja vähem tervist. tervis ei, tervishoid ei ole mingisugune suvaline sektor, see on meie tulevik ja mind, mulle pakub märkimisväärselt rohkem huvi tervis kui Brexit. Brexit leiab lahenduse nii või teisiti teadusuuringud näitavad et, et seitsekümmend protsenti kodanikest tahavad, et Euroopa Liit tekitaks te,, tegeleks rohkem tervishoiuga ning ennetusega tervishoiu valdkonnas ja neil on õigus, me saaksime rohkem teha selles vallas ära. mina olen olnud patsient, olen olnud äh, vähivastase võitluse töörühma esimees ja selli- ja seetõttu tervitan ma seda, et vähktõbi on võetud viie strateegilise peaülesande hulka, mida tuleks rahastada. suur tänu ja nüüd siis volinik Kalle Moedas, palun, teil on sõna. lugupeetud juhataja, austatud parlamendiliikmed, suur tänu teile homme pärast hääletust võime alustada ettevalmistustöid, võime alustada tööd, alustada strateegilist planeerimist, teha partnerlusalgatused selleks, et tagada, et kahe tuhande kahekümne esimese aasta jaanuaris töötab uus Euroopa Horisondi programm täie hooga. see on meie tänane eesmärk. ja teie lahkel loal ütlen, et mul on, ma olen väga uhke selle ametiaja viimasel täiskogu osaistungjärgul siin olla ja saada selliseid positiivseid elamusi. kõik siin saalis, vasakul, paremal, keskel, kõik, kelle seisukohad on erinevad, kõik need seisukohad on siin koondatud. olete nõus, et me saame midagi ära teha, et me saame tõesti muuta teadlaste elusid, saame muuta meie laste tulevikku see uskumatu hindamatu mälestus jääb minuga ka tulevikus, suur tänu teile kõigile, suur tänu ka kõigile neile, kes on kulisside taga palju tööd teinud selleks, et see kõik eh, ilmavalgust näeks. suur tänu teile kogu minu südamepõhjast. ja suur tänu ja nüüd siis eh, kolleeg Nika, palun. suur tänu, juhataja. mina tahaksin veel kord tänada kõiki kolleege, kes on täna sõna võtnud ning kes ütlesid, et äh, me saame toetada kõiki alalise komistee äh, ettepanekuid, see näitab, et parlamendis saavutati enneolematu ühtsus selle teemaga seoses. tahaksin tänada kolleeg Kristjan Eelerit, kes tegi laitmatut koostööd kõigiga. tahaksin tänada teda tema avatuse eest, tahaksin ka tänada suursaadik Bonjour, kes aitas meil raskest olukorrast välja tulla ja lugupeetud äh, volinik Maedas, minu viimased sõnad on suunatud teile. ma tean, et praegune komisjon jääb ametisse järgmise aasta aprillini. nii et äh, heaks uudiseks meile on see, et teil on jäänud veel aasta tööd ning äh, mul on mõned palved teile sellega seoses. palun alustage oma tööd selle nimel, et Euroopa horisonti ei ohustaks bürokraatia, vähendage bürokraatiat, et teadlased saaksid teha ikkagi oma tööd, tegeleda teadusuuringutega, aga peaks muudkui pabereid täitma ja pabereid määrima. siis äh, andke endast parim selleks, et suurendada juurdepääsu sellele programmile ja kasutage alt üles lähenemisviisi, algatage tea-, teavituskampaania, kasutage ära tehnilisi abivahendeid, sellepärast et riikidel nagu Rumeenia ja paljud teised on vaja selliseid teavituskampaaniaid, kõik peavad teadma, kuidas taotleda vahendeid Euroopa Horisondist, millised on menetlused, kuidas seda tehakse ja nii edasi. pärast lõikame kasu sellest kõik. ma loodan, et mina olen järgmises parlamendi koosseisus ja ma kannan omalt poolt heel, hoolt selle eest, et need asjad tõesti saavad sõnadest tegudeks. meie tänastel sõnadel peab olema praktiline järg, suur tänu. härra Nika ja härra Eeler, palun kaks minutit um.... aitäh, president tänase arutelu ja homse hääletuse taustal tahaksin teile meenutada, et kahjuks Euroopa on nagu saar, kus teaduse vabadus kui põhimõte on meil kaitstud. kui mõtlete selle peale, mis toimub USA-s, kus valitsus kirjutab ette, et kliimamuutusi ei tohi uurida, kui te mõtlete selle peale, et Hiinas ega mujal teadlaste vabadust sellisel määral nagu siin pole tagatud, siis me peaksime mõtlema ka selle peale, et see programm on nagu ülesanne tuleviku jaoks, et me peame võitlema teaduse vabaduse eest ja see on just Euroopa Liidu üks kõige tähtsamaid ülesandeid. peame seda vaatama ka üleilmsel tasandil, sest Euroopa eeskuju on väga tähtis paljude teadlaste jaoks kogu maailmas peale selle on väga tähtis ka Brexiti aegadel veel kord meenutada, et ükskõik, ähm, milline see otsus siis Euro-, Euroopa Liidu kohta Ühendkuningriigis tuleks, isegi kui see meile valmistab muret, siis Ühendkuningriik siiski kuulub Euroopa teadusruumi. mõelge üheksateistkümnenda sajandi peale Ühendkuningriigis, jah, see oli võib-olla teistsugune, aga solidaarsus Inglise teadlastega, Cambridge'i ja Oxfordi ülikooli teadlastega on olemas ja me peame tõesti hoolitsema selle eest, et Ühendkuningriik jääks Euroopale võimalikult lähedale. ja aruteludel parlamendis siis nii raportöör tavaliselt ja ka mina siin äh, üritavad oma edusamme välja tuua aga ajal, mil komisjoni vaadatakse kui mingit abstraktset institutsiooni, bürokraatlikku masinat, tahaksin veel kord välja tuua, et Carlos Muedas tõesti austab komisjoni Euroopat, ta tõesti tõi välja väga suurte eesmärkidega programmi, eesmärgid olid tihti kõrgemad kui see, mida ähm, kaasatud osapooled endale ette oskasid ette kujutada. tõesti ähm, tegemist on suurepärase programmiga, tegemist on meie ühise saavutusega, reageerisime kiiresti ja julgelt Euroopa tuleviku nimel, aitäh! suur tänu, sellega on see arutelu lõppenud ja hääletus toimub homme. järgmine päevakorrapunkt, TANT-i raport turu järelevalve ja toodete vastavus ning kõigepealt saab sõna raportöör neljaks minutiks, palun. aitäh, president, kallid kolleegid. volinik Pinkovska, pärast pikki aastaid meil see seadusandlik pakett oli upikseisus, on meil nüüd uued reeglid kontrollisüsteemi kohta, mis peaks olema tõhusam tänu sellele kokkuleppele, mis me saavutasime, õnnestus meil Euroopas süsteemi muuta kaasaegsemamaks, koordineeritumaks ja hoolitseda selle eest, et lõpptarbijateni jõuavad tõesti äh, turvalised tooted. see on väga tähtis ka siseturu jaoks meil on tihti ka ohtlikke ning võltsitud tooteid turul ning nende arv üha suureneb ja just nendes sektorites, mis mõjutavad meie elu väga palju näiteks. näiteks üheksateist protsenti mänguasjadest, üle viiekümne protsendi elektritarvikutest ja üle seitsmekümne viie protsendi ehitustoodetest ei vasta turvalisuse nõude, nõuetele või siis ähm, nendele informatsiooninõuetele, mis on toodetele pandud. üha rohkem on meil võltsitud tooteid ja see puudutab nii tootjariike ja ja tihti on need riigid sellised, mis konkureerivad Euroopa Liiduga, aga see konkurents on ebaaus. turujärelevalve ei ole piisavalt tõhus siiamaani olnud, ei ole piisavalt vahendeid selleks eraldatud ja Euroopa Liidu tasandil on väga vähe koordineeritud ning samamoodi ei soovita ka maailmamajandust muuta. tegemist on süsteemiga, kus on viissada riiklikku ametit ja siin mitte mingit koostööd ei toimu. meil tõesti puudub siin tõhus kommunikatsioon nende ametite vahel komisjoni ettepanekut parlament vaatas väga põhjalikult läbi, väga paljusid erinevaid valdkondi uurisime, aga ma keskenduksin ainult mõnele üks selle määruse lisandväärtuseid on see, et siin räägitakse nii-öelda puudutatud isikutest ja